Alde fraktsioonilt oleme saanud taotluse kohtuda Andri, äh, härra Enrique Guerrero Salomiga põhiseaduskomisjonis selleks, et ta Ramona Tundot asendaks. kui keegi selle vastu ei ole, siis määratakse nimetatud kolleeg ametisse ja küsimuste tund on läbi. istung peatatakse täna õhtul kuni kella kahekümne üheni. tänan.